Bene, colleghi, possiamo cominciare? kallid kolleegid, nii et alustame oma tööga. täna meil on kolm hääletust kavas. nii et kõigepealt meie juhataja teadaanded. kui vastuväited ei ole, siis päevakorra ma loen kinnitatuks meil on prantsuse, saksa, inglise, taani, kreeka, Hispaania, Portugali, Tšehhi, Eesti, Ungari, Leedu, Poola, Sloveeni, eh, Rumeenia keelt ja meie koosolek kantakse ka üle veebis. STOA töörühm tuleb kuuendal mail kolmapäeval kokku ja seal räägitakse sellest, kuidas tehnoloogia aitab õppida ja õpetada. see seminar alguses pidi toimuma neljandal mail hariduse peadirektoraadiga koos. ja tegemist on digihariduse teemaga, mida seal arutatakse. ja ma tänan kõiki fraktsioone toetuse eest ja ka toetuse eest, mis puudutas kultuuripärandi kaitsmist Iraagis ja sellealast küsimustikku. vabandust, suulist küsimust selle kohta ja seda käsitletakse Strasbourgis järgmisel täiskogul, sest tegemist on pakilise küsimusega nii et kultuurikomisjon ja teie fraktsioonid toetavad ka seda, et jätkata neid huvitavaid kogemusi, mis meil on Lux auhinnaga. ehkki mõned on üritanud seda kahtluse alla saata, aga seada, aga ma teen koostööd fraktsioonidega, tähtis on, et me toetame kultuurikomisjoniga Lux auhinna jätkuvalt omistamist. ja nüüd kultuuriobjektide tagastamine, selle kohale korrigendum, sekretariaat on mulle saatnud teatise, mis viitab direktiivi artikli seitseteist, kus käsitletakse kultuuripärandi taastamist, kultuuriobjektide taasta, tagastamist. tahetakse teksti natuke muuta, see on väike tekstiline redaktsiooniline muutus, aga sellega ei tohiks probleeme kellelgi olla ja kui nii, siis äh, oleme selle heaks kiitnud ja asi läheb osaistungjärgile, keegi mingeid vastuväiteid kahekümne nelja tunni jooksul ei tõstata, siis äh, kiidame selle ettepaneku heaks ja nüüd hakkame kohe hääletama, meil on kolm äh, suurt hääletust. esimene puudutab Silvi Guillaume'i raportit tähtsas küsimuses. tegemist on määruse kolmteist null neli murd kaks tuhat kolmteist tekstuga, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi, et suurendada noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavaid esialgseid eelmakseid Eh, aga kõigepealt saab sõna meie raportöör ja mõned muudatusettepanekud on võimalik ka raportööril maha võtta. Eh, tähtis on, et me üldjoontes kiidaksime heaks selle teksti. ja loodetavasti Strasbourgis järgmisel kohtumisel saame seda juba käsitleda proua Guillaume, palun. jaa, suur tänu, Silvia. sa ütlesid juba põhisisu ära ja igal juhul sooviksin ma tänada kõiki meie kolleege, kes on panustanud äh, oma muudatusettepanekutega, mis olid äh, suures osas õigustatud ja toetan neid. aitäh selle kollektiivse töö eest, tahaksin rõhutada ühte küsimust ja see puudutab Äh, ühte avaldust äh, ja ma tahaksin saada kinnitust sellele, mis puudutab just seda avaldust, äh, mida mina välja tõin, aitäh. suur tänu tehtud töö eest ja ka nõustumise eest ja nüüd läheme kohe hääletuse juurde, sekretäriaat on valmis hääli lugema. esimene muudatusettepanek jah, ma olen segaduses, tihti seda ei juhtu, vabandan. me hääletame kohe e, muudetud arvamust, kes on poolt, vastu, erapooletud, olete kõik hääletanud? hääletus lõppes Benissimo, eh, abbiamo il risultato, quindi... Mm, väga hea, tulemuski suurepärane. kakskümmend viis poolt, üks jäi erapooletuks, keegi vastu ei olnud. suurepärane tulemus, seega vastu võetud. järgmine hääletus on Isabella Adinolfi arvamus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 hääletus on avatud. Ah, scusate, IPP c'è una persona in più, c'è un parlamentare in più. näib, et Rahvapartei fraktsioonist on üks üle. palun kontrollige ja üks kaart välja võtta Rahvaparteil, kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes jah, kolmteist poolt, neliteist vastu, seega tagasi lükatud. kuues muudatusettepanek. kes poolt? vabandust, seitse parandab eesist-, kuus kukub ära, seitse. kes poolt? vastu? erapooletud? kaob kaheksa poolt, vastu, erapooletud. samuti tagasi lükatud üheksa, poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see lükati tagasi, aga kontrollime siiski üle. üheksas muudatusettepanek, hääletus algas. me, uno in più nel PP, per favore levare. rahvaparteil on endiselt üks üle. palun võtke üks kaart välja. aitäh. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kümnes muudatusettepanek, kes poolt? vastu? erapooletud? kontrollime üle. hääletus algas Chiudo la votazione. hääletus lõppes. tagasi lükatud. üheteistkümnes, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheteistkümnes, raportöörilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmeteistkümnes ja neljateistkümnes on identsed, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viieteistkümnes poolt, vastu, vabandust, ma arvan, et me peame minema seitsmeteistkümnenda juurde, seitsmeteistkümnes suuline muudatusettepanek kui me selle vastu võtame, siis on see muudatusettepaneku muutmine. rahvapartei on suulise muudatusettepaneku vastu. A questo punto non posso che met-... Adinolfi. kolleeg Adinolfi. ma muudan sellisel juhul äh, hääletusjuhiseid, sellisel juhul raportöör on vastu. jah, seitsmeteistkümnes läheb hääletusele, aga ilma muutuseta. suuline muudatusettepanek ei tule sinna, kes on poolt? vastu? kontrollime üle. hääletus algas chiudo, chiudo la votazione. hääletus lõppes. niisiis, vastu võetud. järgmine on kaheksateist. kes poolt? vastu? erapooletud? palun, kui te käe tõstate, siis kõrgele, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend, tahetakse siiski üle kontrollida, sellisel juhul hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud, neliteist olid poolt, nüüd kakskümmend, kes poolt? vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli raportöörilt, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. siin on pisut ebaselge, hääletus algas hääletus lõppes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 vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kolmkümmend üheksa on järgmine, see on samasugune nagu nelikümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vabandust, neljakümne kahega samane, kes on poolt Krasnodebski nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see lükati tagasi. kontrollime siiski üle. hääletus algas. hääletus lõppes ühe häälega võeti vastu nelikümmend üheksa on samasugune nagu viiskümmend ja viiskümmend üks ja viiskümmend kaks ka. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud? viiskümmend viis. kas me peaksime eelmise üle kontrollima? nelikümmend üheksa hästi, kontrollime, hääletus algas. hääletus lõppes. näis üsna selge tulemus. edasi viiskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend neli järgmisel leheküljel, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime selle üle. hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kuuskümmend seitse raportöörilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. hääletus algas. hääletus lõppes napilt ühe häälega vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. ma arvan, et see lükati tagasi, aga kontrollime üle. hääletus algas. hääletus lõppes jah, väga tasaväge on ja tagasi lükatud ühe häälega, seitsekümmend. poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. hääletus algas. hääletus lõppes. viisteist poolt, vastu võetud seitsekümmend kaks, kes poolt, vastu? kes on poolt, tõstke käsi, kes on poolt, vastu? erapooletud, kontrollime üle. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud ühe häälega jah, seda on raske silmaga hinnata. seitsekümmend neli raportöörilt, seitsekümmend neli raportöörilt poolt. kas ma hüppasin ühest üle? ei. seitsekümmend kaks sai läbi hääletatud. seitsekümmend neli raportöörilt, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletud, kontrollime üle. hääletus algas. hääletus lõppes. viisteist poolt, kolmteist vastu, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. väga tasavägine hääletus algas. kaheksakümne kuuenda üle hääletus algas. hääletus lõppes. jah, selgelt tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, vabandust, tagasi lükati, tagasi, tagasi lükati. ma vabandan. võib-olla läks valesti, kes on poolt, palun veel kord näidake vastu. jah, tõesti lükati tagasi kaheksakümmend raportöörilt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisel lehel kompromiss seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend on identne üheksakümne esimese ja üheksakümne teisega, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm, ei, kompromiss kaheksa hoopis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kontrollime siiski üle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 sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, kontrollime üle. hääletus algas saja viienda üle. hääletus lõppes. tagasi lükatud ühe häälega rohkem. sada kuus raportöörilt poolt, sada kuus nüüd poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. hääletus algas. hääletus lõppes kakskümmend kuus vastu, mõnikord ta tõesti ei anna selgelt käega märku. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa ja samasugune on sada üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see võeti vastu, aga kontrollime siiski üle, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kaks häält rohkem. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ma vabandan Eh, eh, saja neljateistkümnenda kohta. see puudutab pädevaid õigusasutusi, mis tuleks asendada eh, pädevate avaliku sektori asutustega, lihtsalt tahaks asendada sõnad äh, judicial authorities sõnadega public authorities, sest liikmesriikides on süsteemid erinevad. sada neliteist muudetud kujul, palun hääletage selle üle. Eh, e niisiis, sada neliteist eh, ilma muudatuseta läheb hääletusele praegu, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vabandust, samasugune on ka sada seitseteist sada kuusteist, sada seitseteist on ühesugused, hääletame koos. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend on samasugune nii et sada kakskümmend üks nüüd järgmine, kes on poolt Va, vastu võetud ja lõpphääletus tervikuna arvamuseelnõu üle hääletus algas. E chiudo la votazione. Hääletus lõppes tagasi lükatud. neliteist olid vastu ja kaksteist poolt, neli inimest jäid erapooletuks. nii et ei ole vastu võetud. see arvamus jääb vastu võtmata, mul on väga kahju selle tulemuse üle. ma tean, et raportöör on kõvasti tööd teinud selle kallal, aga võib-olla meil on vaja veelgi rohkem kompromisse leida, ma saan aru, et tegemist on väga delikaatse valdkonnaga. ma arvan, et tegemist on teemaga, mis algusest peale oli väga vastuoluline. ma olen korraldanud terve rea variraportööride kohtamisi, kohtumisi, kohtumisi selleks, et elavdada mõttevahetust ja olen teinud kõik, mis minu võimuses oli. ehkki keegi ütles, et ma ei korraldanud eh, variraportööride kohtumisi eeskirjade kohaselt. aga ma arvan, et töö peab jätkuma sel teemal. mul on tõesti kahju sellest et kultuurikomisjon ei anna oma arvamust eh, nii tähtsal ajahetkel selle teema kohta. selge see, et tegemist on tundlike teemadega. ja me peame üritama leida nüüd ühisosa sest me kõik ju teame, et autoriõiguste koha pealt on eh, väga eh, suuri lahkarvamusi. nüüd järgmine hääletus. Ah, eh, vabandust. kuna meil on vaja õiguskomisjonile oma arvamus esitada, siis ma palun, et saadikud saadaksid juurile oma muudatusettepanekud, et need seal teaksid, millised meie saadikute seisukohad on. nii et seda ma julgustaks teid küll tegema. sest me tahame ju vähemasti mingeid signaale ja informatsiooni oma komisjoni poolt teile saata. ja nüüd tuleb Helga Trüppeli raport, samuti väga oluline, meie komisjoni arvamus TTIP-i kohta. me palusime, et me saaksime selle arvamuse, sest tähtis on, et ka kultuurivaldkond oleks hõlmatud selliste lepingutega seitsekümmend seitse muudatusettepanekut on meilt ja tekst esitati veebruarikuus. ma tahaksin rõhutada, ütleb proua Trüppel, et meie ühiseks huviks on, et offline ja online audiovisuaalteenused vallas oleks liikmesriikidel ega tulevikus võimalus neid toetada ja reguleerida ja et oleks juriidiliselt siduv klausel, et need audiovisuaalteenuseid eh, ei hõlma TTIP. me tahame, et TTIP eh, näeks ette ka võimaluse fi-, fikseeritud hindu kohaldada ravimitele ja väga tähtis on ka hea seista selle eest, et TTIP ei puudutaks liikmesriikide võimalust toetada ja reguleerida hariduse valdkonda, mida rahastatakse täielikult riigieelarvest. ja kui on tegemist eraharidusasutustega, siis nemadki peavad läbi tegema akrediteerimise ja vastama kvali-, kvalifikatsiooninõuetele, mis on esitatud teistele haridusasutustele. ma tahaksin positiivse nimekirja lähenemisviisi näha, sest see on parim viis, kuidas reguleerida, et oleks selge, mida me pakume liberaliseerida ja mida mitte, sest nii meil on kõige suurem kindlustunne tagatud ja tähtis on ka meie arvamus, et subsi-, subsiidiumid meediale, kultuurile, haridusasutustele on midagi, mis jääb selle lepingu alt välja ja selline toetamise võimalus peab säilima. Need on meiepoolsed sõnumid ja ma loodan, et meie komisjon toetab minu ettepanekuid. tähtis on eh, ka seda teada anda INTA komisjonis toimuvatel läbirääkimistele ja ka täiskogul välja öelda, mida meie arvame TTIP-ist. Eh, suur tänu. aitäh selle lähenemise eest, mille on nad säilitanud. ja soovin tänada ka kolleege, kes on oma tööga panustanud. Lähme nüüd hääletuse juurde, muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist see on tagasi võetud, siis kakskümmend kaks kakskümmend üks, viisteist on tagasi võetud ning kakskümmend üks on kahekümne teisega identne, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime tundub, et see on vastu võetud aga kui te kätt ei tõsta, siis on keeruline näha, mis te arvate, nii et palun tõstke kätt hääletamise ajal kuusteist. poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend on tagasi võetud kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletus on alanud, lõppenud tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud üheksateist poolt, üheksa vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt,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 nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, viiskümmend neli siiski, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda hääletus on alanud, hääletus on läbi. vastu võetud seitseteist poolt, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et on tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on läbi. vastu võetud, viisteist poolt, kolmteist vastu, kuuskümmend poolt vastu, erapooletud. tundub, et on tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaks on identne kuuekümne kolme, kuuekümne nelja, kuuekümne viiega, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks, Silvi Kiiomi poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. võib-olla on see tagasi lükatud. seitsekümmend viis hääletus on alanud, hääletus on läbi vastu võetud. väga hea, et me kontrollisime seda ühe häälega. Läks läbi seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, poolt, vastu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 hääletus on läbi. Äh, üks poolthääl rohkem, seega vastu võetud, nüüd äh, seitse poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kaheksa suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks, poolt, palun tõstke kätt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist, poolt, palun näidake käega, kas olete poolt. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus, hääletus on alanud hääletus on läbi. kakskümmend neli poolt, neli erapooletut ja kaks vastuhäält. ja õnnitlen proua Trühvelit selle arvamuse osas. see on äh, nüüd hääletamise lõpp, täpselt õigel ajal see oli meie tänase koosoleku esimene osa. ja enne kui edasi läheme, siis ähm, sooviksin äh, siinkohal tervitada Julie Wardi ja tema külalisi, kes on Newcastleilt, Newcastle'ist ja esindavad siin ühte organisatsiooni, organisatsiooniga, mis õpetab äh, noori täiskasvanuid ma soovin neid külalisi siinkohal tervitada, kas te võiksite palun püsti tõusta, et me teid äh, näeksime? Helen Evli ja Anna Tomson. see, nende tegevus võib huvi pakkuda ka minu organisatsioonile minu kodulinnas tegemist on tõesti huvitava dünaamilise organisatsiooniga. ning äh, nüüd toimub meil arvamuste vahetus Europe for Festivals, Festivals for Europe esindajatega äh, lühidalt siis EFE ja me arutame nendega pilootprojekti, mida toetas ka kultuurikomisjon. EFE hakkas tegutsema kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, paluksin nüüd vaikust sa saalis. palun võtke istet, Sabin ta ei kuule mind, aga vabandust. vabandust, palun võtke istet. see tegevus oli lisatud kaks tuhat neliteist aasta eelarvesse selle algatuse eesmärgiks on pikema perspektiiviga äh, käsitleda seda tüüpi festivale. et see ei ole mitte ainult võrgustik, äh, vaid sellega soovitatakse, äh, soovitakse ka festivalide kvaliteeti suurendada kultuurivaldkonnas, selleks et Euroopas juurdepääsu suurendada erinevatele mm, kunstnikele ja ka teistele osalejatele ja lisaks sellele, et, et anda ka vajalikku informatsiooni eh, festivalide kohta Euroopas. tegemist on justkui eh, festivalide portaaliga, eh, loov Euroopaga. me peame seda tüüpi festivale toetama selleks, et suurendada kvaliteeti tegemist on olulise kultuurivaldkonna tegevustega. täna on siin kaks inimest, kes meile EFE tegevust äh, tutvustavad, äh, peasekretär äh, organisatsioonist ning lisaks selle Hugo de Greft, kes on töötubade koordinaator nii Belgias kui ka rahvusvahelisel tasandil, palun, teil on sõna voilà. I am not used to speak in this forum of ma ei ole harjunud sellises keskkonnas kõnelema, aga suur tänu esinaisele, aitäh Euroopa Parlamendi liikmele, mul on alati hea meel külastada teid ja kõneleda Euroopa Parlamendi saadikutega ja kodanikega kogu Euroopast. ja see tekitab minus alati sügavaid emotsioone. EFE peasekretärina ning uue selle pilootprojekti koordinaatorina Europe for Festivals, Festivals for Europe äh, koos äh, äh, Hugo de Greffiga sooviksin teid kõigepealt tänada selle eest, et võimaldate meie seda pilootprojekti teile tutvustada. selle arendasime, käivitasime me üheskoos Euroopa institutsioonidega ja tahame teile anda ülevaate sellest projektist ja loodetavasti veenda äh, Euroopa Parlamendi saadikuid, et on äh, mõtet äh, Euroopa Liidul täiendavalt sinna investeerida. me oleme teile välja jaganud mõningaid materjale, mis loodetavasti äh, annavad teile täiendavaid teadmisi programmi kohta. nii nagu esinaine ütles, siis me oleme kõik nõus, et Euroopas toimub palju festivali ja väikesi suuri idast läände, põhjast lõunasse väikesed festivalid, suured festivalid, äh, festivalid toimuvad Euroopa igas nurgas. festivale on juba sajandeid Euroopas korraldatud äh, nii linnades kui ka maapiirkondades, üldiselt jätkuvalt tulevad inimesed äh, pidulikku õhkkonda kokku. meie assotsioon juba enam kui kuuskümmend aastat oma kogemusega teab, et festivale on vaja Äh, täiendada ja meeles pidada. üks võimalus selleks on tagada, et kõik teavad, millised festivalid äh, kõige innovaatilisemaid tegevusi kasutavad. samas on meil vaja ka festivalide koalitsiooni, kellel on ühesugused eesmärgid. Euroopas on väga elav kultuuriruum ja me tahame, et kõik seda teaksid festivalid on selge oluline kunstiline väljendus selleks, et Äh, kokku tuua erinevad kodanikud kogu Euroopas ühiste väärtuste nime all. me tahame, et festivalid oleksid osa sellest platvormist ja seda täiendavalt edasi arendada. mida me senini oleme saavutanud? Äh, teie jaoks on oluline teada, milliseid samme me üheskoos oleme astunud platvormi nimel erinevatel tasanditel. Äh, lühike ülevaade selle kohta kaks tuhat kümme aastal Euroopa Komisjoni kultuuriprogramm äh, alustas rahastust äh, festivalidele. tegemist oli ambitsioonika ja olulise sammuga õiges suunas, olid selle valikud piiratud, äh, sest toetuse saajaid oli vaid väike hulk. mõõdukas toetus anti väga väikesele arvule festivalidele, kaks tuhat kümme kuussada seitsekümmend neli festivali taotlesid abi, aga ainult kaheksateist valiti välja. kaks tuhat kaksteist ainult kakssada kolmkümmend viis festivali esitasid taotluse. see näitab, et huvi festivalide poolt kadus, kuna abi said väga vähe, toetust said väga vähesed. ja selle tulemusel vähenes entusiasm Euroopa projekti osas need partnerid, äh, festivalid, kes saaksid Euroopa ideed äh, oluliselt edendada. Euroopa Komisjon, Euroopa parla-, parlament äh, reageerisid sellele huvi vähenemisele ja käivitasid pilootprojekti, mis on festivalide portaal. peale selle idee arendamist EFE-ga ja koos äh, siis nende esindajatega, koos Hugo de Greffiga ja loomulikult oli ka mul endal võimalus seda ideed kaks tuhat üksteist aastal siin kultuurikomisjoni ees Euroopa Parlamendis tutvustada. kaks tuhat neliteist aastal anti meile, äh, meie assotsiatsioonile äh, mandaat see pilootprojekt ellu viia. meid valiti välja mitmete tugevate taotlejate hulgast. koos vastava peadirektoraadiga ja, ja selle vastava meeskonnaga Euroopa Komisjonis äh, arendame nüüd EFAT äh, läbi äh, pideva koostöö. pilootprojekt on saanud juba tutvustuse, seda on ka volinik Navratšetšiga arutatud ja see on väga tere, sooja vastuvõtu saanud. proua esinejana samuti toetab seda projekti, nii nagu te oma sissejuhatuses ütlesite, näitavad, millised on kultuuri ja kunsti tugevused Euroopas see puudutab sadu festivale platvormis, festivalid, mis rikastavad mitte ainult oma valdkonda, aga ka kodanike ja kunstnike valdkonda. sellel on mitmeid eeliseid märgist, märgistest kuni äh, internetikeskkonnani oma eelarvega saame me mõjutada sadu festivale läbi märgistuse programmi meil on mitmeid äh, kult-, äh, haridusprojekte, millega jõuame toetada tei-, paljusid äh, festivale. kuussada märgist on saanud ligi tuhat kuussada eurot ehk siis äh, suur hulk on saanud väikese toetuse võrreldes väikese arvuga, kes said suurema toetuse alguses, äh, tegemist on hea edusammuga. see on ainult esimene täiendus meie programmi, seega on oluline see, et me näeme, et äh, huvilisi festivalide hulgas on palju rohkem, kes on võtnud vaevaks toetust taodelda ja see on olnud väga kulutõhus. mida me siis oleme esimese kaheteist kuuga saavutanud selle pilootprojekti käigus? saame teile öelda, et äh, kaheksasada üheksakümmend seitse festivali taotlesid äh, kolmekümne ühest rii-, äh, taotlesid märgist, kolmkümmend üks riiki on kaasatud platvormi, lisaks siis mitmed riik, mõned riigid ka väljaspool Euroopa Liitu tegemist on kvaliteedimärgisega, kümme äh, festivali saavad äh, autasu kaheksa kõrgetasemelist äh, persooni on, isikut on žüriis, meil on mitmed riiklikud esindajad, kes toetavad arendust ka rahvusvahelisel tasandil. igas Euroopa Liidu riigis on olemas vastav toetuskeskus. enam kui sada eksperti nendest toetuskeskustest on hinnanud ähm, taotlusi riiklikul tasandil. ja mis meil veel ees seisab? me avaldame ühe inspiratsiooniraamatuga, mis äh, tutvustab äh, festivale ja, ja neid, kes on saanud meie auhinnad. seal on ka giid, mis tutvustab äh, internetikeskkonda ja see suurendab äh, kodanike juurdepääsu äh, erinevatele võimalustele. rahvusvaheline teavituskampaania leiab aset kahe tuhande viieteistkümnenda aasta sügisel selleks, et seda programmi, festivale ja Euroopa kui festivalidele kunstili kontinenti kõikide teadvusse tuua paljud tegevused leiavad aset juunist aasta lõpuni, aga see puudutab ainult äh, seda programmi osa. aga me soovime nende tegevustega jätkata ka tulevus, tulevikus. me saame mõjutada piiramatut arvu festivale äh, tänu Euroopa Parlamendi äh, toetusele selle programmi jätkamisel. projekt on oma arengu olulises faasis. me peame vaatama, kuidas projekti jätkata Euroopa institutsioonide raamistikus ja just seetõttu on mul väga hea meel täna teie ees siin olla, selleks, et see teema teie päevakorda tuua ja pilootprojekti pikendada veel kaheks aastaks, selleks et võimaldada saavutada täielik potentsiaal. veel mõned detailid, platvormis on, nagu mõeldud, kogu, katab kogu Euroopat see missioon on ka, selle missioonil on kaks eesmärki lihtsa struktuuriga. kõigepealt struktuur Loov Euroopa e, e, valdkonnas on EFA platvorm, see tähendab seda, et tegemist on kogukonnaga, see on uus rahvusvaheline festivalide e, kogukond mis äh, toob äh, kokku kõikide erinevate valdkondade esindajad, kes on valmis äh, panustama kunstivaldkonda, on seotud tugevalt oma kohaliku kogukonnaga ja tegutsevad ka Euroopa tasandil. Need on need kolm kriteeriumi, mida me oleme esialgselt välja valinud. nüüd meie missiooni saab kirjeldada kahe lihtsa sõnaga, pühitseda ja rikastada me pühitseme Euroopa mitmekesist festivalide ähm, põldu, kasutades äh, kõikvõimalikke äh, mõjuvõimsaid äh, festivale. platvorm tagab Euroopa festivalide märgise, aga kvaliteedi ning auhinnad kõige ambitsioonivalidele. kõiki neid saab näha ka interneti juhises seega saavad kodanikud väga lihtsalt äh, näha, millised on äh, festivalid Euroopas ja millised on kõige loovamad. me teame, et äh, hetkel selline lähenemine ei eksisteeri, ei ole sellist keskset lahendust ja seega on meil väga hea meel, et see programm loob sellise juurdepääsu. juurdepääs kultuurile ja kunstile näitab, et Äh, maailmale, millised on Euroopa väärtused. lisaks sellele EFA rikastab, rikastab festivalide maastikku, toetades erinevaid trende, suurepäraseid saavutusi ja innovatsiooni. platvormis soovitakse laiendada teadlikkust festivalide valdkonnast ja toetada äh, innovatsiooni ja suuri jõupingutusi nagu ma ütlesin, siis meil on ka internetikeskkond, kus on võimalik vahetada parimaid praktikaid ja neid kiiresti levitada. festivalide portaalis on koos erinevate valdkondade esindajad kõikidel tasanditelt ja kõik huvi tundvad isikud. EFE leiab, et Euroopa festivalidel on suur eelis see, kui neid tunnustavad ähm, nende kolleegid ja näidatakse üles suurt, suurendatakse kvaliteeti see suurendab nähtavust, loob uue võimaluste võrgustiku, toetab võimalusi ja tunnustab äh, suurepäraseid väärtusi. me leiame, et sellega seame me kvaliteedi, millest lähtuvalt edasi liikuda kultuuri- ja kunstifestivalide valdkonnas. selleks, et meie eesmärke saavutada, oleme me loonud partnerite koalitsiooni kogu Euroopas meie eesmärk ei ole tegutseda ülevalt alla, vaid alt üles. nagu ma ütlesin, siis me oleme juba teinud koostööd festivalikeskustega, meie riiklikud esindajad kahekümne neljas riigis. Need keskused on väga olulised programmi, nemad tunnevad, milline on festivalide maastik, tunnevad seda kõige paremini, toovad kokku kunstnikud, ettevõtjad, poliitikakujundajad ja linnad oma riikides kogu Euroopas läbi selle innovaatilise projekti. tulevikus loodame, et kõik liikmesriigid äh, saavad oma keskuse ja lisaks ka täiendavad äh, naaberriigid, kes soovivad Loov Euroopa projektis osaleda ja meie festivali platvormis osaleda Euroopa taotlusprotsessi kaudu on festivalid äh, juba välja valitud, kes saavad märgise ja kes saavad auhinna taotluste voor lõppes kaks tuhat neliteist aasta ja eksperdid hindasid oma riikide taotlusi. enam kui sada nendest isikutest Euroopas, kriitikud, ajakirjanikud, festivalide korraldajad, kunstnikud ja nii edasi, on olnud sellesse platvormi kaasatud. ja me leiame, et tegemist on tähelepanuväärse tulemusega lisaks keskustele on äh, korraldatud ka rahvusvaheline žürii, tegemist on erinevate isikutega kogu Euroopas, kes teevad lõpliku otsuse selles osas, millised festivalid saavad märgise ja millised äh, kvalifitseeruvad äh, auhindajaks. härra Boudrier Lausanne'i teatrist on žürii juht ja võib-olla tunnete teda paremini Avignoni festivali juhina varasemast ajast ta toob, äh, koondab erinevad äh, perspektiivid äh, ja, ja lisaks on siis erinevad esinejad Prantsusmaalt, Poolast, Göteborgist, erinevate festivalide korraldajad ja, ja erinevate organisatsioonide esindajad. nagu te teate, siis me soovime luua tugeva võrgustiku partneritest, kes esindavad erinevaid tahke ja loomulikult lähtume ma olemasolevasest vundamendist ja laiendame seda uute partneritega lisaks üks kirjastus, kellel on väga suured kogemused, on on koostamas äh, digitaalset äh, kogumikku meie võimaluste kohta ja me jätkame täiendavate äh, digitaalsete arendustega. praegusel hetkel oleme projekti keskel ja seega saan teile tutvustada vaid praeguseid tulemusi. me loodame, et te näete, milline on selle projekti väärtus ja näete, et selles valdkonnas on vaja jätkata selle tegevusega. mõned äh, teemad ehk siis nende otsuste tegemine ning festivalide äh, teavitamine võimalustest oma tegevust tutvustada, festivali giidi koostamine ning raamatu kirjastamine ning auhinnatseremoonia, mis leiab aset septembris. loodetavasti kaks tuhat kuusteist saame me alustada selle projektiga taas uuesti äh, aga selleks on meil vaja täiendavat tuge, et lähtuda juba praegustest saavutuste, saavutustest. kuna see projekt laieneb, siis äh, meie organisatsioon äh, festivalide võrgustikuna jätkab projekti toetamist oma äh, võrgustiku ja partneritega. meil on väga palju festivale, kes on kaasatud projekti toetamisse ja ja me laiendame seda platvormi veelgi. see võimaldab keskenduda mitmekesisusele ja loovusele. EFA on paljude aastate tiheda koostöö tulemus Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga. tänu EFA varasematele töödele ja arengule ja kultuuripoliitilistele arengutele ja liikmelis-, liikmesusele loodetavasti andis Euroopa Komisjon meile mandaadi selleks, et see projekt, pilootprojekt käivitada, mis kestab kaks aastat. nagu ma ütlesin, siis me oleme valmis tegutsema tihedas koostöös Euroopa Komisjoniga selleks, et esimest faasi ellu viia, samuti tegutseda üheskoos Euroopa Parlamendiga, kuidas äh, pilootprojekti veelgi parendada ning äh, maksimaalset mõju pikemas perspektiivis saavutada. jõupingutused ja tulemused, mis me esimese projekti käigus oleme saavutanud, võiksid jätkuda lähtuvalt praegusest struktuurist, selleks et olla jätkusuutlikud, leiame me, et meil on väga pikk perspektiiv selleks, et olla festivali elu keskmes. festivalides on kultuurikeskkonnas kaasatud nii paljud erinevad inimesed, kunstnikud, juhid ja seega on väga oluline, et Euroopa Liidu finantseeringul, rahastamisel on väga oluline panus selleks, et seda projekti ja selle väärtusi toetada. partnerite ja festivalide kaasamine aastate jooksul on olnud tähelepanuväärne. kõik osapooled, kellele ma varem viitasin, on nüüd saanud osaks platvormist ja nad loodavad ja soovivad jätkata üheskoos, et äh, tähistada meie rikast festivalide valdkonda ning lõpetuseks ma loodan, et te näete seda väärtust ja me loodame, et Euroopa Parlamendi saadikud saavad toetada see pilootprojekti jätkamist vastavalt siis äh, pilootprojekti järgmise faasiga. lugupeetud kultuurikomisjoni liikmed, lugupeetud esinaine, aitäh tähelepanu eest ja loomulikult oleme me valmis vastama kõigile küsimustele ja andma teile täiendavat informatsiooni, aitäh! Eh, suur aitäh! selle sissejuhatuse eest ja selle eest, et andsite meile ülevaate sellest platvormist taolise mm, ettevõtmise väärtus on muidugi väga suur ja, ja väga hea mõte on ka festivalidele anda nii-öelda kvaliteedimärk, et oleks selge, et nad on tõesti kvaliteetsed ettevõtmised ja teisalt ähm, nad põhinevad kohalikul kultuuril ja Euroopa kultuuril, nii et suur aitäh selle informatsiooni eest. sellise ettevõtmisega on võimalik ka Euroopa tasandil materjali ja informatsiooni levitada, et suuremal osal inimestel tekiks ettekujutus, kuidas see asi kõik toimib. nii et meie komisjon kindlasti süveneb sellesse projekti ning mõtleb ka selle peale, kuidas me võiksime edasi minna sellega. täna ongi võimalus mõtteid vahetada ja võib-olla ka pilk tulevikku heita. proua Trüppel jah, suur aitäh selle ülevaate eest, see oli väga huvitav. mina tahaksin teada, kas teil probleeme ka oli selle platvormiga? ja kui teil oleks mingisuguseid ettepanekuid, kuidas seda parandada, siis oleksin väga huvitatud. aitäh, Julie Ward! suur aitäh selle ülevaate eest! mina olen suur festivalide reklaam ja minu arvates need on imelised kultuuri ja kultuuriliste erinevuste mm, nii-öelda tähistamise koht. küll aga ma hoiataksin sellise kuulsuse kultiveerimise eest, sellepärast et see võib tegelikult äh, bumerangina Mm, toimida kohalikele inimestele ja kvaliteet on ka üks väga raske asi, sellepärast et kvaliteet on ju äärmiselt subjektiivne, sellepärast mind huvitabki, kuidas te kvaliteeti mõõdate. kas publikul on ka midagi öelda kvaliteedi osas, sellepärast et see võib olla väga-väga selline erinev ähm, lähenemine, meie Äh, sooviksime olla ikkagi maksimaalselt kohalikud ja kaasavad festivalide juures. kolleeg Šoidrova, aitäh! minu arvates on alati kasulik vaadata ähm, informatsiooni festivalide kohta, väga tore, et selline platvorm on olemas, aga ma kardan seda, et kui tegu on pilootprojektiga, siis ta on tõesti selline ajutine nähtus, millel on oma algus ja lõpp. ja tekibki küsimus, kas äkki oleks vaja mingisugust stabiilset ressursside allikat sellise ettevõtmise finantseerimiseks äkki ütleksite, millist finantseerimist te soovite? kolleeg Šajevski. Przede wszystkim wesprzeć tę inicjatywę, uznając ją za istotną. ma tahaksin toetada seda algatust, ma leian, et tegemist on äh, algatusega, mis on väga olulise tähendusega. see võimaldab oma, kokku tuua teabe erinevate festivalide kvaliteedi kohta, mida korraldatakse Euroopas. kui ma õigesti mäletan, siis äh, on äh, väga palju festivale, mida korraldatakse Euroopas, me räägime siin seitsmest kuni kümnest tuhandest festivalist, on, on tuntud festivalid, näiteks Mozarti festival Salzburgis, teatrifestivalid näiteks, nagu Avignoni teatrifestival ja nii edasi. Nendest festivalidest teame väga palju, millel on väga pikk traditsioon lisaks sellele on ka palju festivale, mis on väga kulukad, kus on vaja väga suurt rahastust ilma kvaliteeti äh, alati tagamata. tegemist on justkui selliste edevusfestivalidega. meil on väga oluline kokku tuua kogu see informatsioon festivalide ja nende kvaliteedi kohta mina olen ise käinud circa viiesajal festivalil Euroopas, olen vaadanud, kuidas need on kujunenud ning festivali kvaliteet ei ole midagi, mis alati püsima jääb, seega on väga oluline silma peal hoida nende tegevusel. Euroopas on lisaks veel üks nähtus, ehk siis erinevate aastapäevade tähistamine festivalid on midagi, mida korraldatakse aastast aastasse ja seega on väga hea võimalus Euroopa väärtusi toetada. suur tänu ja seepärast on see väga hea algatus. jah, aitäh ja nüüd annan sõna komisjonile. tere tulemast, aitäh, aitäh. teen hästi lühidalt. loomulikult oleme me väga hästi kursis festivalide tähtsusega, kultuuri tähtsusega, nii nagu seda siin mainiti ja tegelikult see tähtsus kogu aeg kasvab. me peame mõtlema selle peale, kuidas äh, kultuuri Euroopas tavaliselt tarbitakse, tegelikult elav kultuur, millest osa on ka festivalid, seda kasutatakse, selle vastu tuntakse huvi järjest rohkem ja sellepärast me olemegi seda pilootprojekti ka toetanud. arvame nimelt, et niimoodi on e Euroopas võimalik paremini mõista, paremat ettekujutust saada festivalidest ning need muutuvad ka erinevate riikide inimestele paremini kättesaadavaks, sellepärast et on parem ülevaade sellest, mis kus toimub oleme väga tähelepanelikult äh, selle pilootprojekti käekäiku jälginud kohe algusest peale. saan öelda, et pärast esialgset kõhklust meie poolt näeme me, et see tegelikult on juba jäl-, nüüd tõesti jälge maha saamas ja, või jalga maha saamas ja, ja nende tegemistest jääb jälg. üheksasada festivali peaaegu et on kaasatud kakskümmend neli liikmesriikide keskust, meil on väga prestiižne rahvusvaheline žürii. ehk esimene tegevusaasta pilootprojektil vastab selle, nendele ootustele, mis selles suhtes olid. nüüd on käivitunud teine aasta pilootprojekti elus. eeldame, et projekt laieneb ja samas ka tugevneb ning jätkuvalt me mõtleme EFA-ga selle üle, kuidas sellega edasi võiks minna. siin öeldi ka, et pilootprojekt on pilootprojekt, millel on algus ja lõpp ja sellepärast meil ongi vaja mõelda selle peale, kuidas me selle asjaga võiksime edasi minna, kas jätkata ähm, pilootprojektiga või mingisuguse muu tegevusega mingisuguse muu struktuuriga ja seda olemegi EFA-ga arutanud, et kuidas fokusseerida tegevust niimoodi, et see vastaks Euroopa poliitilistele prioriteetidele, näiteks äh, publiku arendamine, äh, väikeste kultuuride võimendamine, uued ärimudelid, innovatiivne digitaalse tehnoloogia kasutamine ja nii edasi. kõik see on ääretult oluline. tähtis on, et sellest ettevõtmisest äh, sünniks midagi jätkuvat, midagi kestvat. midagi sellist, mis tuli selleks, et jääda Euroopa kultuurimaastikule analüüsime ka neid võimalusi, kuidas ähm, kultuuritöötajate mobiilsust parandada, eriti mõtleme me siinkohal noorte ähm, kultuuriinimeste peale, kes ähm, võiksid saada võimaluse ühelt festivalilt teisele käia, ehk see võiks muutuda selle projekti osaks. samuti mõtleme ka kultuuriturismi peale, pan-, selle peale, kuidas ähm, panna neid inimesi või anda nendele inimestele, kes on huvitatud mingisugusest Ähm, kultuurivaldkonnast, kuidas neile edastada infot teistes riikides toimuvate äh, ürituste kohta. ühesõnaga, töö käib, töö jätkub, me teeme väga intensiivset tööd ning kui pilootetapp lõpeb, siis saame vaadata, kuidas seda tegevust kohandada loomingulise Euroopa raamistikuga. aitäh! aitäh, komisjon! lisaksin siinkohal, et väga huvitav on saada ka vastuseid küsimustele, näiteks kvaliteedi kohta ja, ja nende märgiste kohta. tegelikult vahel on väga väikeseid festivale, mis samas on äh, vapustavalt kõrge kvaliteediga. ja muidugi neid alasid on erinevaid, teater, kino, tsirkus, mis iganes. mina soovida nendest erinevatest valdkondadest, millega te töötate ja, ja kuidas te nagu seda, nendega koostööd Ähm, kombineerite või korraldate. kui ma mõtlen oma kodumaa peale näiteks, siis meil on näha nagu sellist kultuuri laiemas tähenduses. Itaalia linnades on näiteks majandusfestivale, ähm, filosoofiafestivale üks kord aastas, kus keskendutakse mingisugusele konkreetsele teemale. ühesõnaga, need on ka seotud äh, äh, nagu kultuuriga ja, ja need on ka festivalid, kuigi nad ei ole tegemist sellise ähm, mm, traditsioonilise kultuuriga, võib-olla kommenteeriksid? jah, suur aitäh küsimuste eest, püüan nendele ka vastata ükshaaval võib-olla mitte kronoloogilises järjekorras, ma alustaksin tähtsuse järjekorras. kõigepealt sisu, mis on festival, mis on kvaliteet, millised on platvormi kriteeriumid, ja mitte ainult platvormi kriteeriumid, aga need kriteeriumid, mille alusel me festivale hindame võtaksingi kõigepealt selle kvaliteedi ja definitsiooni küsimuse. see on otsapidi tegelikult seotud ka nende probleemidega, sellepärast et kõik algab peale sellest, kuidas festivali defineerida. on, on sadu erinevaid definitsioone, et on kultuuriga seotud, on ajalooga seotud, ehm, sellised, mis laiendavad ehm, kunsti ja kultuuri definitsioone. meie defineerime festivali niimoodi, et see seondub konkreetse aja ja kohaga, sellel on nii kunsti kui areng, kunsti kui ähm, kultuuri arengus stimuleerimise roll kohalikus kogukonnas, siis on meie jaoks tähtis ka äh, kohaliku kogukonna kaasamine ehk see festival on nii-öelda juurtega seal toimumiskohas, aga see kaasab või on suunatud kohalikele inimestele. tal peavad olema seosed kohalike inimestega, alustades Soome põhjaosa kõige väiksemast külakesest ja lõpetades näiteks selliste kohtadega nagu Salzburg, Beirut ähm,, Avignon või Edinburgh ja Berliin Festspiele. noh, see suurusjärk on täiesti erinev seal. aga need kõik on festivalid ja kolmas kriteerium on see, et see festival peab olema Euroopa või isegi ülemaailmse dimensiooniga. see võib muidugi ilmutada ennast, see kriteerium väga erinevas vormis. siin ei ole juttu mitte ainult Mm, koostöös, mitte ainult selles, et on eri riikide koostöös sündinud projekte, see võib olla seotud ka teemadega, mida seal festivalil käsitletakse. see festival võib olla läbi ja lõhki kohalik, aga samas seal öm, mm, näiteks käsitletakse sellist teemat nagu keskkond, mis olgem ausad, on ülemaailmselt tähtis teema. ja, ja tegelikult seda tuleks rääkida selgeks inimestega juba kohalikult tasandilt alates. ja, ja niimoodi just nimelt meie arvates seda ähm, festivali tuleb nähagi me peame mõtlema ka selle peale, et me ei räägi mitte ainult muusika, tantsu, teatrifestivalidest, aga kindlasti hõlmame ka näiteks filosoofia, luule, kirjandus, filmifestivali. me ei ole ka välistanud selliseid festivale, mis ähm, tegutsevad nii-öelda rohkem ärilise ettevõtmisena, näiteks filmifestivalid või popmuusikafestivalid, seepärast et meie arvame, et üksteiselt õppides festival, sellelt, kui festival õpib festivalilt, see on tähtis ka äh, mittetulundussektorile ja kogu platvormile, aga eelkõige olime me huvitatud sellest, et ähm, äh, meil oleks kriteeriumid paigas ja et see ESSE platvorm ei kujutaks endast mitte äh, mingisugust äh, festivalide lim-, nimekirja. see on seotud väga põhjaliku kvaliteedi hindamisega, mille käivad, mille alt käivad läbi kõik taotlused see töö toimub erinevatel tasanditel, erinevates etappides, kõigepealt asi hakkab pihta kohalikul tasandil ja jõuab välja lõpuks meie rahvusvahelise žüriini. nüüd see mm, kuulsuste jumaldamise kultus, auhindade tseremoon-, auhinnatseremoonia ja nii edasi. noh see ei ole seotud võib-olla niivõrd protsessiga, aga see on seotud võib-olla teatud hetkega. ja otsapidi see on teotud, seotud tegelikult ka turunduse ja, ja avalikkuse teavitamisega. ning tähtis on ka organisaatorid kokku tuua paariks päevaks, arutada seda platvormi, sealhulgas ähm, digitaalseid võimalusi. sellepärast, et olgem ausad, kui meil on üheksasada festivali Ehm, need, kes on saanud selle märgise, see ei ole mitte sõprade kogunemine, see on organisatsioonide grupp, kes, keda koondab üks lehekülg. me oleme koondanud sellele platvormile tohutu hulga informatsiooni, mis on fantastiline võimalus ähm, hankida informatsiooni ähm, programmi, publiku ja nii edasi kohta Hollandi festivali organisaatorid kindlasti ei oleks, ei ole kursiks, kursis iga asjaga, mis Saksamaal toimub, ka sakslased ise ei eh, oma ülevaadet kõikidest asjadest, mis Saksamaal toimub. kus on selline allikas, kus on kenasti eh, kõik üheskoos, nii-öelda kõik teenused üheskoos, film, teater, muusika ja nii edasi. nii et see on fantastiline võimalus ehm, figureerida festivalide maastikul ning ühtlasi paneb see mõtlema ka liikmesriikide ähm, org-, äh, nii-öelda ametivõimude mõtte, et kuidas liikmesriigis võiks seda süsteemi korraldada. nüüd pilootprojekt ja selle piiratus. nagu siin mainiti, on meie ambitsioon selles, et sellest priori-, sellest pilootprojektist saaks programm. aga selleks on vaja aega. ja tegelikult see oli üks pähkel, millega me maadlesime ka esimeses järjekor-, esimeses etapis, et tähtis on nagu festivalidega ühendust saada, kontakti saada ja öelda, et tegelikult see neile on väga kasulik kogu see ettevõtmine, praegu seda märgistust veel ei eksisteeri nagu toimivana ja väga raske oli sellepärast puust ja punasest ette teha festivalidele või näidata, et mida nad sellest võidavad. ja, ja, ja siis oli äh, ka selliseid festivale, kes ütlesid, et me ei taha kuuldagi mingisugusest järjekordsest Euroopa Liidu projektist, sellepärast et meil on nii frustreerivaid kogemusi tähtis aga on festivalid siia dialoogi kaasata ja muidugi üks asi organisatsioonilisel tasandil on veel see, et ähm, altpoolt peaks tulema nagu ähm, see initsiatiiv, aga kuskil peab olema kvaliteedikontroll. kui kvaliteedikriteeriumid on paigas ähm,, siis ikkagi on see, et Bulgaarias korraldatakse asju ühtemoodi, Rootsis aga teistmoodi, see, see ja sellepärast see tentsa, detsentraliseerimine, kuid samas kõikide suhtes samasuguse kvaliteedi ähm, kriteeriumite komplekti kasutamine, vaat see on väga suur ähm, küsimus pilootprojekti tasandil me loodame väga, et finantseerimine jätkub, seepärast et seda on vaja jätkata Euroopa institutsioonide raamistikus, see ei tohi jääda mingisuguseks eraettevõtmiseks. see peaks olema Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi egiidi all, nii et meie väga loodame, et Euroopa Parlament, sealhulgas Kultuurikomisjon, saab teha oma töö, saab anda oma panuse selleks, et kas et pilootprojekt jätkuks pilootprojektina või mingisuguses muus vormis. ma ei vastanud küsimustele üksikult, aga ma loodan, et ma rääkisin põhilistest asjadest, kvaliteedist, definitsioonist, äh, kriteeriumidest, äh, Euroopa dimensioonist, sellest, kuidas kõike soovime nagu kokku tuua ühte kohta, koondada seda informatsiooni ja sellest, et ähm, see ettevõtmine peaks jätkuma Euroopa institutsioonide egiidi all. suur aitäh! minu meelest me saime väga põhjaliku vastuse ja ma arvan, et ka komisjon vaatab sellele väga positiivselt, meie parlamendina küll, kindlasti. me saame jälgida selle ettevõtmise arengut, mis juba praegu on, on muljetavaldav see on väga-väga palju lubav projekt, tõesti pean ma ütlema. Te rääkisite, et alguses oli natukene raskusi, aga on muidugi vahe nende erinevate aspektide vahel, üks asi on ähm, finants ja ressursid, teine asi on see, et et ähm, oleks informatsioon ja kontakt tegijate inimestega. nii et teie antud informatsioon on meile, kultuurikomisjonile ääretult huvitav. ja te olete demonstreerinud äh, väga suurt otsustavust. Te rääkisite, kui raske on nii-öelda ringi reisida ähm, ja kõike seda tööd teha. suur-suur aitäh, see on olnud väga kasulik mõttevahetus ja, ja täiesti selge, et selle vastu on ähm, suur huvi ka meie kolleegide hulgas. sellega me lõpetame siis komisjoni koosoleku. meie järgmine kultuurikomisjoni koosolek toimub neljandal ja viiendal mail, neljandal pärastlõunat ja viiendal mail hommikul alustame. Uh, yes, ah, ah, yes scusate, può darsi che abbiamo un eh, meeting straordinario in Strasburg eh, perché abbiamo chiesto võib-olla me teeme ka erakorralise koosoleku Strasbourgis. me oleme pan-, palunud kohtumist eh, komisjoni asepresidendi Ansipiga. aga nüüd alustame oma koordinaatorite koosolekuga peame siiski oluliseks kohtumist asepresident Ansipiga, sellepärast et digitaalne ühtne turg on teema, millega me peame tegelema. aga nüüd siis koordinaatorite kinnine koosolek tuleb nüüd, see